kõigile on välja jagatud eilse koosoleku, eilse istungi protokoll kas keegi soovib kommenteerida eilse istungi protokolli? siis on protokoll kinnitatud. Uh, the next item is the nüüd läheme me hääletuse juurde. Äh, taotlus